hääletamine toimub homme kell üksteist kolmkümmend. nüüd jõuame seega viimase arutelu juurde tänases päevakorras, tegemist on härra Jim Higginsi raportiga, mis puudutab elektroonilist maksukogumisteenust ja erakasutuses olevate väikeautode teemaksu kleebise süsteemi. Mr President, as Europe härra esimees, kuivõrd Euroopa infrastruktuur vananeb ja vajab pidevaid investeeringuid, siis keskendun kahele küsimusele. kõigepealt, kuidas saame jätkuvalt finantseerida infrastruktuuri õiglaselt, äh, ka takistamata äh, nelja vabaduse arengut ja teiseks, kuidas tagame seda, et äh, kauaaegne põhimõte saastaja maksab, arendatakse edasi. ja kolmandaks, kuidas kõige paremini äh, arendada elektroonilist maksekogumise süsteemi Euroopas. raportit koostades olen väga teadlik, et EEDS-i tulemused on kokkuvõttes väga pettumust valmistavad. komisjon isegi on seda tunnistanud. võib-olla on vajalik, et komisjon peab otsast alustama ning arutama seda, kuidas koostada rangemat seadusandlust näiteks määrusena, nii et tõhus EEDS saaks loodud põhiküsimused, kõigepealt äh, osapoolte huvi äh, ETS-i osa, omaks võtta. mis puudutab elektroonilist maksukogumise süsteemi, siis tundub, et fundamentaalsed äh, arutelud maksu kehtestajate ja kogujatega ei ole valmis tulema kokku selleks, et luua süsteemi, mis oleks kõige kasulikum kasutajatele. ja kõige suurem väljakutse ETS-ile tundub olevat poliitiline ja mitte tehnoloogiline. ja ma olen jõuliselt seisukohal, et võimalus, et meil oleks üks äh, üksus, mida kasutatakse kõikides Euroopa Liidu ma-, äh, maanteedes, mida Äh, millega kogutakse makse, see on võimalik. praegusel hetkel pole võimalik sundida huvirühmadel kokku tulema, et seda kõike realiseerida. see peab muutuma ja ma loodan, et komisjon kuulab ja on see samal seisukohal. mis puudutab äh, ilma tõkkepuudeta äh, maksukogumist, mul on väga kahju, et komisjoni teatis ei uuri seda võimalust äh, piisavalt detailselt. küll aga loodan ja soovitan, et tehakse järg-, järgnevaid samme, et seda arendada kogu Euroopa Liidus. arvestades seda, millised on probleemid, õiglane ja proportsionaalne kogumissüsteem on see, mis on kõige tähtsam. Need liikmesmaad, kes koguvad ajapõhist maksu, on omamoodi õigustatud, samal ajal see peab olema ka õiglane. tuleb julgustada välja andma iga äh, päeva, nädala, kuu ja aasta lubasid, äh, lubasid ja ideaalis see peaks olema äh, proportsionaalne aastase vinjetiga äh,, kui on tegemist lühemate sõidulubadega, küll aga praegu on neljane nel,, nädalane vinjett äh, neli korda kallim kui aastane mis puudutab maksustamise küsimust, siis see on vaidlusküsimus ja usun ise, et liikmesmaadel peaks olema jätkuvalt õigus määrata kasutustasusid, eh, eh, määrates selle ära oma infrastruktuuri jaoks oma jurisdiktsiooni eh, all ma loodan, et see süsteem saab olema lihtne, kõige lihtsam võimalik sõitjate jaoks ning fookus peab olema sellel, sellele, et müüa õiglase hinnaga vinjetti, mitte tekitada võimalikult palju takistusi. siin on väga suur keskkonnakasu kui meil on see vinjett, siis meil on vaba liikumisõigus, meil on vähem saastamist, vähem ummikuid ja kokkuvõttes ma arvan, et me peaksime seda koguma ja peaksime esitama selle komisjonile, nõukogule ja parlamendile, et kõik seda, sellega koos äh, tegeleda. kui mitte, siis on minu äh, raport ainult unistus, kui mitte äh,, mina tahaksin, et sellest aga saaks reaalsus, aitäh. suur aitäh, raportöör nüüd läheme edasi vaba mikrofoni juurde, neli inimest on soovinud sellel teemal sõna võtta. ja olen valmis kõigile neljale sõna andma. esimene, Šebank. Eh, suur aitäh. suur aitäh, kallid kolleegid. ma arvan, et me oleme kõik nõus selles osas, et elektrooniline maksukogumissüsteem hetkel Euroopas ei tööta. härra Higins on toonud välja ka põhjused, miks see ei tööta, seda sellepärast, et õigusakt ei ole lihtsalt piisavalt range, mis sunniks liikmesriiki ka tegelikult seda süsteemi ellu rakendama. kriteeriumid ei ole samad, süsteem ei ole sama, nii et kui nüüd on plaanis luua kui nüüd ei looda täiesti uut süsteemi ja struktuuri selle süsteemi tarvis, siis tegelikult äh, see ka töötama ei hakka. lõppkokkuvõttes peab maksma tarbija või kasutaja, kes ju on saastaja. ja et see inimene peab maksma kinni nii negatiivsed keskkonnakahjud kui ka teede äh, Äh, paranduse, nii et ma loodan, et nagu rändlusteenuse puhul, siis ka siin need eesmärgid saavutatakse. selle konkreetse süsteemiga, kus kasutaja maksab, selle asemel, et maksaks maksumaksja, see praksis võimaldaks võrdset konkurentsi, eriti kaubanduses mis kaubavahetuses, mis kasutab maanteid ja ka mereteid, ehk taoline maksukogumise süsteem on õigustatud. see lihtsalt peab olema proportsionaalne ja loomulikult peaks see arvestama erinevaid kulusid. Higinsi raport väljendab väga korrektselt meie pettumust nende kahe tõkendi suhtes, mis on olemas selleks, et luua tõhus maksukogumise süsteem Euroopas. kõigepealt liikmesmaade tõrksus erinevate protseduuride suhtes, mida tuleb vastu võtta selleks, et tuua mingisugune telemaksu kogumise süsteem, see tuleb luua ja teisest küljest meil peab olema vinjetisüsteem, mis on tõhus ja mis oleks vajalik selleks, et parandada maateede infrastruktuuri. suur aitäh! ma olen väga rahul, et Euroopa Komisjon lõpuks ometi aktsepteerib seda, et tema Euroopa elektroonilise maksukogumise süsteemi projekt on siiamaani olnud täielik läbikukkumine. on terve hulk mehhanisme ja vahendeid, mida liikmesmaad kasutavad seda, kasutavad äh, teemaksude kogumiseks, neid on mitte, siin on vinjette, äh, mikrolaine, äh, elektroonilised süsteemid, mida iganes seda on väga keeruline harmoniseerida ühtsesse Euroopa süsteemi, usun, et tulevik kuulub satelliidipõhistele maksukogumissüsteemidele, kes suudab mõõta maanteede reaalset kasutamist ja mõõta ka reaalset saastamise panust. taoline tehnoloogia küll avaldab tagajärgi meie kodanike eraelu kaitsele, samas võimaldab see luua korrektset transiidikoridoride süsteemi, kuivõrd on meie elanikkond nõus sellega, äh, et nende transpordiharjumusi seiratakse, aitäh. ja lõpuks härra Ferreira. suur aitäh, härra eesistuja. maanteede infrastruktuur peab vastama selgele sotsiaalmajanduslikule vajadusele. siin tuleb transportida inimesi ja kaupu Neid vajadusi ei ole võimalik lahku lüüa regionaalsest kontekstist. tuleb arvesse võtta regionaalseid eripärasid, arvestades seda, kuidas seda infrastruktuuri kasutatakse, sest et see määrab ära ka, kas makse, teemaksu hakatakse koguma või ei ja kes selle eest peaks maksma. Portugalis on maantee kogumise äh, maanteemaksu kogumine toonud kaasa täiesti katastroofilisi tagajärgi kogukondadele, väikeettevõtetele, inimeste elule ja tervisele ja liiklusohutusele. me teame, et sellega kogutud raha on läinud lihtsalt selle maksukogumissüsteemi ülalpidamisele. me ei tohi neid teemasid siin debatis ära unustada. me ei saa ignoreerida neid katastroofilisi äh, kogemusi, mis meil on olnud era- ja riigisektori koostööst. suur aitäh! ja viimased minutid kuuluvad volinik Šemetale. aitäh, härra esimees, parlamendiliikmed, tahan tänada raportööri ja liikmeid konstruktiivse raporti ja muudatusettepanekute eest Ähm, elektroonilise maksukogumise strateegia kohta, ähm, mis puudutab siis kõiki sõidukite kategooriaid. komisjon on enamiku diagnoosiga nõus, mis selles äh, raportis esitati ning äh, siin kavatakse, kavatsetakse sel aastal esitada ka ettepanek, millega soodustada äh, kauglugemisega äh, maksukogumise süsteemi. siin on võimalik ähm, maksustada erasõidukeid ning vähendada diskrimineerimist erinevate maade kasutajate vahel. nii palju kui võimalik, peaksime jätma liikmesmaadele liikumisruumi kehtestamaks oma, kehtestamaks öö, ise äh, tee kasutamise tasusid, arvestada siin ummikumakse äh, ja muid tasusid. mõned muudatusettepanekud, mille liikmesmaad on esitanud, on see, et liikmesmaadel peaks olema suurem sõnaõigus teemaksude kehtestamisel, me oleme nõus, et Euroopa elektroonilise maksukogumise süsteemi regionaalne rakendamine ei tohiks äh, tähendada seda, et loobutakse kogu Euroopa maksukogumise süsteemist. see on direktiiv, mille otsustas ära Euroopa seadusandja ja väga lo-, äh, hoolikalt jälgime regionaalseid projekte, et nad on äh, skaleeritav, skaleeritavad kogu Euroopa Liidule. kokkuvõttes tahan rõhutada uuesti, et kui et ETS-i rakendamine regionaalsete skeemidega ei ole piisav, on komisjon valmis äh, liikuma edasi uute seadusandlike ettepanekutega, aitäh! Ah, suur aitäh, volinik! sellega lõpetame selle päevakorrapunkti äh, Higinsi raporti kohta, hääletamine toimub homme kell üksteist kolmkümmend